alustame väikese hilinemisega, kuid siiski alustame. mõned volinikud pole veel kohale jõudnud, sest tramm Strasbourgis ei sõida võib-olla graafiku kohaselt, aga me alustame ikkagi. me alustame proua Andrekiene küsimusega. ja see küsimus on esitatud härra Füülerile Oh, sorry, Vivian. So, Mr Füüler, you on? nii et eh, härra Füüler, vastake palun küsimusele kakskümmend, mille on esitanud Laimar Tšõandrik Jene. kohe, kui te olete valmis vastust alustama, on teil õigus sõnavõtuks Uh, lugupeetud president vabandage palun seda segadust ja olge tänatud sellise paindliku suhtumise eest. nüüd siis küsimuse juurde. küsimus on tõepoolest päevakajaline ja tähtis. selle küsimuse on esitanud lugupeetud Laima Lucia Andrikene ning vastuseks talle ütlen järgmist komisjon teab täielikult, et Valgevenes on rikutud demokraatlikke põhimõtteid ja menetluskorda. sellest on andnud teada mitmed vabaühendused pärast kohalikke valimisi, mis Valgevenes toimusid. Euroopa Liit oma missiooniga ning ka Minsk ise on öelnud, et, et hääli ei loetud kokku õiglaselt ja õigesti ning äh, mõned kaebused on esitatud ka valimiskohtule ning ähm, nendega on seotud inimõiguste komisjoni arvamus, mis esitati kolmandal juunil kaks tuhat kümme ja mis äh, on äh, üks samm erinevate, ähm, erinevate rikkumiste kaotamise teel. kuid raportis on öeldud ka seda, et Need sammud kahjuks ei lahenda probleemi, mis seisneb selles, et üldiselt ei suudeta tagada, et valimised oleksid õiglased ja demokraatlikud. mina ise kavatsen sõita Minskisse juulis ning selle visiidi käigus annan võimudele ka väga selge signaali, ütlen, et on tarvis saavutada edu väga mitmetes valdkondades ja need valdkonnad on võtmetähtsusega demo-, tõelise demokraatia saavutamiseni, saavutamisel, kui Valgevene tõesti soovib teha koostööd Euroopa Liiduga ning üks nendest aladest on valimisõigus, mis on demokraatia nurgakiviks ja ka lakmustestiks selle saavutamisel. me soovime et ähm, Valgevene teeks koostööd OECD-ga enne järgmisi valimisi ning komisjon kavatseb pöörata erilist tähelepanu ka teistele demokraatia elementidele, näiteks kogunemisvabadus, meediavabadus ja õigused, mida antakse vabaühendustele ja kodanikuühiskonnale. tuleb märkida, et viimasel ajal ei ole nendes valdkondades mingit edu saavutatud, suur aitäh! suur aitäh! proua Andrekienel on nüüd õig-, on nüüd õigus lisaküsimuseks. suur aitäh! proua president, lugupeetud volinik, aitäh teile vastuse eest, mul tõesti on lisaküsimus. me näeme kõikjalt maailmast tulevaid uudiseid selle kohta, mis toimub Valgevenes. juunis otsustas USA administratsioon jätkata finantssanktsioone Valgevene suhtes ehm, teatavate isikute suhtes Valgevenes, sealhulgas Lukašenko suunas suhtes ning eh, ma usun, et see on vähemalt osaliselt reaktsioon neile ebademokraatlikele valimistele, mis Valgevenes toimusid, ma tahaksin teada, mida arvate teie ja ma tahaksin teada, kas Euroopa Liit kavatseb astuda mingeid samme, et reageerida neile rikkumistele, mida Valgevenes on tuvastatud. mis on Euroopa Liidu ametlik seisukoht? aitäh teile lisaküsimuse eest, volinikul on sõna vastuseks. me oleme proovinud minevikus vastastikku suhtlemist, me oleme proovinud ka isoleerimispoliitikat ja kui kõnelda avameelselt, ei ole ükski nendest meetoditest andnud piisavaid tulemusi. mitte ükski neist ei ole viinud tulemusteni, mida me soovime näha, kui mõtleme suhetele Valgevenega. praegu proovime me luua tingimusi nii-öelda kriitilise tähtsusega läbirääkimisteks. me töötame vaheetapi ühiskava kallal ja komisjon peab seda kava äh, raamistikuks, millega läbi seilata mm, nii headest kui halbadest äh, vetest, äh, mis meid lahutavad Valgevenest me peame samm-sammult jõudma äh, Valgevenega kokkuleppele ning selline järk-järguline lähenemine on midagi, mida jagab ka Euroopa Nõukogu ning ja loomulikult jagab seda Euroopa Parlament. ma usun tõesti, et sellised, äh, selline suhtlemisstiil on võib-olla kõige sobivam reaktsioon inimõiguste rikkumistele, mida me oleme tuvastanud, mida me oleme näinud Valgevenes, aitäh! Äh. härra Semker soovib esitada teist lisaküsimust, teil on sõna. aitäh, president. suur tänu teile, ma soovin tänada ka volinikku nende vastuste eest, mis ta meile andnud, kuid ikkagi on veel kaks asja, mida tahaksin küsida. kõigepealt ma tean, et te kavatsete minna varsti Valgevenesse visiidile ja ma tahaksin seetõttu küsida rahvusvähemuste kohta. on fakt, et Valgevenes on kodanikke, kes ei ole valgevenelased, kes on, kes on vähemusrahvaste esindajad. kuid nad on Valgevene kodanikud. etniliselt nad võivad olla näiteks eh, Poolast, poolakad. küsida tahaksin ma seda, kas kas meil on võimalik anda väike, valgevenelastele stipendiumeid uh,? aitäh selle lisaküsimuse eest. osa meie programmist keskendubki, keskendubki inimestele, kes Valgevenes elavad, ka noortele inimestele, üliõpilastele ja teiseks on tähtsaks osaks minu tööst äh, Minskis rääkida mitte ainult üldistest küsimustest, mis on seotud inimõiguste rikkumistega, vaid tõesti ka spetsiifilise vähemuste küsimusega. ma pööran erilist tähelepanu vähemusrahvuste küsimusele, ma olen kohtunud Angelika Borisega ja ka teiste esindajatega, kes kuuluvad Valgevene opositsiooni ja olen nendega arutanud mitte ainult Poola vähemuse küsimust, vaid olen arutanud ka seda, kuidas komisjon ja Euroopa Liit võiksid neid aidata. ma ei usu, et see küsimus on midagi sellist, mida saab vaadata lahus olevana. ma ei pea seda ka marginaalseks küsimuseks, kuigi mõned seda mõnikord väidavad. ja ma olen täiesti kindel, et poolakate küsimus tõstatub, kui ma Minskis viibin, aitäh And...! suur tänu! ja nüüd lähme edasi küsimuse number kaheksateist juurde härra Reenile siis proua Reding ja pärast seda number kakskümmend äh, üks härra äh, Potočnik ehk siis äh, Potočnik, härra Potočnik ja härra Bonnier on kindlasti sama trammi peal, sest kumbagi neid ei ole, vabandust. Potočnik on juba tulnud, ehk härra Bonnier on veel kusagil trammi peal. aga nüüd küsimus kaheksateist härra äh, Reinile ja see on proua Kratsalt suur tänu, president. lugupeetud parlamendiliikmed, ma sooviksin tänada proua Kratsat väga asjakohase küsimuse eest, õieti mitme küsimuse eest, sest euro kuvand ja usaldatavus on meie kõigi eurooplaste jaoks oluline küsimus praegustel rasketel aegadel, sest äh, eriti seetõttu, et euro ei ole mitte ainult äh, rahaline korralduselement, vaid äh, see on ka üks olulisemaid Euroopa Liidu poliitilisi projekte. seepärast äh, euro kuvand, tema saatus ja on osa Euroopa projektist. mul on tegelikult väga põhjalikult läbimõeldud nelja leheküljeline vastus, mille ma palusin oma kolleegidel ette valmistada ja oleks muidugi lihtne see ette lugeda, aga see võtaks umbes kaksteist minutit aega. aga ma võiksin selle samuti ka üles panna oma eh, veebileheküljele, aga sooviksin öelda, et see ei ole mitte ainult meedia Ähm, tegevuseks ette nähtud, vaid poliitikate ja konkreetsete tegevuste eesmärk on kaitsta eurot äh, nende rünnakute eest, mis eurot viimasel ajal on tabanud. ma tahaksin lisada, et äh, me teeme regulaarselt äh, vastavasisulisi uuringuid, Eurobaromeetri uuringuid, mida me viime läbi tegelikult kõigis liikmesriikides, seda on mitmeti tehtud ja me kasutame kõiki võimalusi, et viimaseid arenguid ja poliitilisi tegevusi e-, euro ja majandus-rahandusliidus jälgida ehk me kasutame kõiki võimalikke kanaleid, veebilehekülge, siis publikatsioone, küsimuste-vastuste vormi, siis ähm, infopüületääne äh,, jagame infot sellest, kuidas majanduspoliitikat tehakse erinevatele ametiühingutele, vabaühendustele, ehk me töötame koos liikmesriikidega kõigil rinnetel, et et edastada informatsiooni, mis puudutab eurot. aga eh, mis eh, poliitikaid puudutab, siis loomulikult on need väga kuumaks teemaks ja see puudutab eh, B-osa proua Kratsa küsimusest ähm, see äh, puudutab siis euro usaldusväärsust. selles osas vastaksin kolmes osas. esiteks, me oleme langetanud otsuse äh, väga äh, olulises küsimuses, mis on siis Euroopa finantsstabiilsuse mehhanism, mis on osa ka Kreeka päästepaketist, mis on koordineeritud finantsabi ja see on aidanud kustutada ka äh, siis seda väikest tulekahju, enne kui see finantstulekahju levib äh, üle kogu Euroopa. ehk äh, eurostabiilsus Euroopas meie jaoks on määrava tähtsusega. teiseks, meie liikmesriigid on kaasatud väga tugevalt fiskaalkonsolideerumise poliitikasse ja see on osa struktuurireformidest, mis Euroopas toimuvad, eesmärgiks on euro usaldusväärsuse e, ja e, suurendamine kogu Rahandus- ja Majandusliidus. ja me seda loomulikult ei tee asju põhjalikult läbi mõtlemata, me teeme seda koordineeritult ja diferentseeritult e, nendes riikides, kus konsolideerumist tuleb suurendada, näiteks nagu Kreeka või Hispaania või Portugal või teistes riikides, aga nendes riikides, kus veel on arengureemi, seal konsolideerimine ei alga eh, enne järgmist aastat, et mitte takistada eh, kriisist väljatulekut, mis praegu toimub. meil on eh, siis äh, eelarve defitsiidi menetlusi viisteist praegu käimul ja fiskaalkonsolideerumine vastab sellele kriisist väljatuleku strateegiale ja lõpetuseks eh, majanduslik haldamine on äärmiselt olulise tähtsusega eh, euro usaldusväärsuse taastamiseks ja eh, seepärast ma loodan, et te toetate meid, kui te hääletate Euroopa resolutsiooni kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ja meil on vaja teie toetust, et Euroopa Nõukogu ja Euroopa kodanikke veenda, et eh, neid eelarve ja poliitika koordineerimise mehhanisme tõhustada juba järgmise aasta algusest aitäh, proua Kratsa. suur tänu, president, aitäh ka volinik selle vastuse eest ja samuti selle võimaluse eest eh, mõelda läbi, millised on Eurotsooni erinevad et-, etapid ja seisundid olnud kogu selle perioodi vältel. minu küsimus peamiselt puudutas euro kuvandit ja milline see kuvand on eh, inimeste silmis. Eh, oht on selles, et euro toetamine võib tunduda inimestele küllaltki kulukana ja see võib mõjutada nende tulevikku ja mulle teeb äh, muret mõni asi, mida te ütlesite inime-, äh, riikide kohta, mis siis on äh, eurotsooni sees ja eurotsoonist väljas. euros kui selline on kindlasti suur saavutus, aga seda tuleb ka avalikkuse silmis toetada. sõna volinikule suur tänu. ma nõustun teie mõttekäiguga. on tõesti väga oluline, et me vaataksime eurot nii ühe olulise majanduspoliitika instrumendi, instrumendina kui ka Euroopa jätkusuutliku kasvu instrumendina samas on see, ütleme, sümbol, vaid äh, ka äh, võimalus üles ehitada ühtne Euroopa kodu või maja. ja seetõttu ongi meil läbi viidud mitmeid kommunikatsiooni või teabeüritusi, näiteks kahe tuhande kümnenda aasta esimesel poolel oleme me läbi viinud äh, infokampaania kümnes euroala äh, piirkonnas Saksamaa, Prantsusmaa, Portugal, äh, Austria, Hispaania, Malta, Belgia, Holland. ja meil äh, toimus ka Brüsseli majandusfoorum kaks nädalat tagasi, kus räägiti majandus- ja finantsteemadel. me kutsusime kohale rohkem rohkem kui tuhat äh, osalejat, seda peegeldati ka laialdaselt meediakanalites. see oli just katse arvamusliidriteni välja jõuda selle äh, teemaga nimetatud olulisel foorumil. ma võiksin jätkata seda nimekirja me oleme nendesse tegevustesse kaasatud ja kõige paremad tulemused saavutame me siis, kui meil on õiged poliitikad ja õiged kampaaniad, mille eesmärgiks on meie kodanike hea informeeritus. Ehm, minu arvates on väga oluline ka noorte informeerimine ja koolitamine ehm, on väga oluline, et toode oleks korralik ja siis saab teda ka turustada, ehk meil peab olema korralik toode, korralikud poliitikad ja siis ka marketingi kampaania, äh, mis selle toote inimeste teadvusesse viiks. meil on äh, kaks lisaküsimust, ma sooviksin siinkohal ainult öelda, lugupeetud volinik, et äh, Teie kolleegid on teile koostanud kaheteistkümne leheküljelise selgituskirja ja et te panete selle oma veebileheküljele üles. me võiksime koos seda küsimust arutada ja te nimetasite täiesti õigesti, et, et oluline küsimus väärib seda, et sellele detailselt vastataks. kuid küsimust, et te vastused äh, on äh, ähm, teistmoodi äh, ja me võiksime panna teie detailsemad vastused siis ametlikku, meie ametlikku väljaandesse. aga nüüd härra Kintis, palun tänan, härra president, lugupeetud volinik, kuulusin, kuulasin väga tähelepanelikult teie vastust küsimusele. Te rääkisite kaheteistkümnesest leheküljest, mis oli vastusena koostatud, aga ma arvan, Äh, ei, ma ei kuulnud, et te oleksite vastanud sellele osa küsimustest, kas riikide vastumine eurolasse jätkub takistusteta. siin on Eesti äh, küsimus mängus. ka kui ka teised riigid liituvad eurotsooniga ja neil on jäigad äh, poliitikad, eelarvepoliitika osas, siis selle negatiivne külg on see, nagu Eestis, et et äh, avaliku sektori töötajad kaotavad oma töökohad ja see kõik on maksnud inimestele teatud hinna. kas äh, see on midagi sellist, äh, mis inimestele meeldiks, juhul kui selle hinnaks on nende töökohtade kaotus? tänan, lugupeetud parlamendiliige, selle küsimuse eest. põhjus, miks Eestil on tulnud eelarvedistsipliini järgida ei ole ennekõike mitte euro, vaid eh, see tõsiasi, et Eesti majandus on jõudnud eh, väga tõsisesse finantskriisi, nagu meil kõigil ja majanduskasv oli negatiivne, mis tähendas seda, et eh, Eesti äh, avalikud vahendid ei olnud enam jätkusuutlikud. Eesti riigi äh, võlg on väga madal, praegusel hetkel seitse koma kaks protsenti äh, euros, Euroopa Liidus keskmiselt seitsekümmend viis protsenti ja ähm, tuli kasutada ta selget mõistust selleks, et Eesti saaks jätkata jätkusuutlikult Äh, oma majanduspoliitikat ja sellepärast tuli kärpida halduskulusid. see oli demokraatlik otsus ja see oli see poliitika, mida Eesti äh, läbi viis. ja nüüd, härra äh, Pleskis, sooviksin meenutada kolleegidele, et täiendavad küsimused ei tohiks olla pikemad kui kolmkümmend sekundit aitäh, president, lugupeetud volinik, nagu me kõik teame, on eurotsooni kõige nõrgem lüli Kreeka. meil läks kaks kuud aega, et koostada abipakett Kreekale. see hilinemine toimus peamiselt äh, Saksa süül, see on meile sadu tuhandeid eurosid Äh, maksma läinud ja see on ka eurole kui vääringule negatiivselt mõjunud. milliseid samme te tulevikus kavatsete teha, et selliseid viivitusi enam ei juhtuks? The... ma ei äh, sooviks mingeid süüdistusi kellegi suunas välja saata äh, minu nägemus on see, et poliitika on alati ja ka majanduspoliitika tegemine Euroopa Liidus on nii poliitilise tahte küsimus eh, kui ka eh, võimaluste küsimus. sel korral eh, ühel hetkel osutus võimalikuks teatud otsuste langetamine, et koordineeritud abi anda Kreekale ja äh, hiljem luua finantsstabiilsuse mehhanisme. ja need eh, praegu töötavad Kreeka osas eh, esimesed osad kahekümnest miljardist eurost nii Euroopa Liidult kui IMF-ilt eh, saadeti maikuus Kreekasse. Kreeka rakendab oma ühisprogrammi, IMF-i ja Euroopa Liidu pro-, ühisprogrammi ja seda viiakse ellu vastavalt äh, ühise mõistmise memorandumile ja ajakavale. see aitab kaasa Euroopa finantsstabiilsuse mehhanismi äh, kaudu, see on ühine instrument neljakümmend, vabandust, kuni nelja, kuuekümne miljardi euroni ehm, ehk eh, on võimalik seda raha kasutada Euroopa Liidu karantiina teatud operatsioonidele, see on siin selline raha, mida saab kasutada, kui see on vajalik, eh, kui esitatakse soove. Eh, eriotstarbeline valitsusvaheline meetod on ka finantsstabiilsuse tagamise vahend nelisada nelikümmend miljardit, see ratifitseeritakse üheksakümne protsendi ulatuses selle kuu lõpul ja mõned nädalad selle järel on neid eh, summasid võimalik kasutada. see tähendab seda, et kui on kiire vajadus, siis on meil selle mehhanismiga võimalik eh, sekkuda ja äh, lõpetuseks me peame läbi viima äh, fiskaalkonsolideerimise kampaaniaid Euroopas äh,, sest äh, seda ei ole tehtud kohe viimase aastakümne vältel. suur tänu, härra volinik! ja nüüd liigume edasi küsimuse number üheksateist juurde, võib-olla proua Reding saaks tulla selle koja ette ja selle küsimuse on esitanud äh, äh, härra McGinnis. proua McGinnisi küsimus puudutab Euroopa struktuurifonde ja tõrjutuse rahustamist palun, proua Reding, kui te olete valmis, siis sõna on teil. president, mina tahaksin vastata siis eh, proua McKinnesi küsimusele küsimusega eh, öeldakse, et kuigi eh, kuigi inimestest hoolitsemine ja nende institutsionaliseerimine, kui nad tegemist on puuetega inimestega, siis see on liikmesriikide vastutusala. E, aga e, siiski komisjonil on ka selles oma roll. E, selle aasta lõpuks me võtame vastu kahe tuhande kümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta Euroopa strateegia puuetega inimeste osas ning siis see annab vastuseid küsimusele, millised on puuetega inimeste õigused. E, siin toetatakse nende õigust elada e, oma kogukonnas ning e, need süsteemid, kus inimesed pannakse hooldekodudesse, ei ole mitte prioriteetsed. kasutatakse struktuurifonde prioriteedideks struktuurifondide osas Eh, langetavad otsused eh, liikmesriigid ja eh, kohalikud omavalitsused, kuid loomulikult me peame kaitsma inimeste õigust, puuetega inimeste õigust elada iseseisvalt. ma ütleksin, et me kasutame Euroopa Sotsiaalfondi selleks, et kõrvaldada barjääre puuetega inimeste teelt, nad peavad elama ühiskonnas võrdväärsete liikmetega. E, neil on vaja e, e, Neid on vaja koolitada, et nad saaksid endale leida tööd, nendel on vaja erilist toetust selleks, et nad saaksid hakata tegelema oma ettevõtlusega ning on vaja ka avalikku teavitamist, et võidelda diskrimineerimist Eh, diskrimineerimisega. on vaja koolitada ja ümber tooli, koolitada inimesi, kes töötavad hooldekandeasutustes. Euroopa Regionaalarengu eh, Fondi eh, saab kasutada selleks, et arendada infrastruktuuri teenuste väljakujundamisel. komisjon on töötanud välja terve vahendite kasti mis peavad tagama puuetega inimeste mittediskrimineerimise ja need äh, vahendid peavad aitma peavad aitama projektide juhtidel ja kohalikel omavalitsustel riigi äh, riigivalitsustel kasutada ära struktuurifondide vahendid projektide jaoks. nüüd on sõna härra Kellil, kes esitab lisaküsimuse suur tänu, volinik. mina küsin proua McInnesi eh, nimel, kõigepealt ma tänan teid selle avameelse vastuse eest, aga kaks lühikest küsimust siiski. kõigepealt, kas komisjon eh, teeb midagi nende suhtes, kes ei ole kasutanud õigesti eh, struktuurifondi vahendeid, eriti eh, selles valdkonnas, mida me praegu räägime ja teine, kuidas oleks võimalik niisuguseid äh, praktikaid liikmesriikidest kaotada. suur tänu! kui kasutatakse valesti struktuurifondide vahendeid üleüldiselt, siis komisjon äh, astub vahele, aga loomulikult äh, esmane vastutus lasub liikmesriikidel. Nemad peavad eh, oma poliitilist agendat eh, niimoodi eh, kujundama, et nad kujundavad välja sotsiaalkaitsesüsteemid, eriti puuduta- ja loomulikult puudutab see ka pikaajalisi, pikaajalise hoolduseks ette nähtud asutusi. ja loomulikult saavad saab investeeringuid teha ka teistmoodi. nagu te teate, struktuurifondi vahendeid kasutatakse ühtse vastutuse alusel komisjon ja liikmesriik, aga siiski liikmesriigid ja regioonid peavad eh, juhtima nende vahendite kasutust ning nemad peavad valima välja projektid, mida niimoodi finantseeritakse. aga siiski, eh, isegi kui eh, midagi on läinud valesti, siis me töötame liikmesriikidega koos, et oleks võimalik muuta eh, poliitikat liikmesriikide sees. näiteks Bulgaaria valitsusega oleme me kahe aasta jooksul töötanud käsikäes niimoodi, et valitsus ei kao, kasutaks seda raha mitte eh, hoolekandeasutuste loomiseks, vaid just nimelt Euroopa Liidu raha kasutatakse olemasolevate eh, hooldekodude eh, eh, parandamiseks ja et, ja et laiendada võimalusi koduhoolduseks. veel kaks lisaküsimust suur tänu, et te mulle sõna andsite. kõigepealt aitäh volinikule vastutuse eest, vastuste eest ning aitäh, et te olete ka pühendunud puuetega inimeste probleemidele. kaks lisaküsimust, mis on seotud selle teemaga puudutab see struktuurifondide raha kasutamist. põhiküsimus on see, et Ida-Euroopas eh, on teema äärmiselt terav. meie eh, tuleme kommunistlikust eh, ühiskonnast, kus kasutati hoolekandeasutusi selleks, et hoolitseda eh, puuetega inimestest, eriti kui tegemist oli vaimsete puuetega, need olid üsna uhked eh, lossid, mis eh, võeti ära endistelt rikastelt. nüüd on inimesed sealt ära viidud. ja küsimus on selles, kui, kas komisjonil on konkreetne plaan kas nad suudavad vaadata olukorda laiemalt, eh, seostada seda eh, turismiga, eh, töökohtade loomisega, sellepärast et praegu on väga palju häid hooneid kasutuseta president, ma tean tõepoolest, et kui muutub mõnes riigis režiim, siis muutub ka lähenemisviis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 jäävad ka mingisugused jäänukid eh, eh, varasemast poliitikast, sõltub eh, liikmesriikidest, kuidas nad olukorda lahendavad, kas riik tahab vanu hooneid renoveerida, võtab nad kasutusele mingil teisel eesmärgil või nii edasi. mina lihtsalt rääkisin siin sellest, et puuetega inimesed on vaja tuua ühiskonda, et neid ei tohi sulgeda hoolekandeasutustesse. me püüame eh, komisjonis eh, arutada seda teemat liikmesriikidega ja just nimelt sellest aspektist kahekümne üheksandal eh, aprillil oli DG Regiol seminar komisjoni, komisjoni liikmetega ja e, selle pealkiri oli Kas te kujutate, kas te kutsute seda koduks, seal räägiti kõige parematest ja halvematest näidetest, mis selles valdkonnas on olnud, nii et ma tahaksin, et te saaksite aru, millist poliitikat me püüame ellu viia. et e, kuidas liikmesriikide valitsused peaksid oma e, mõtteviisi muutma on olnud väga hea koostöö tegi Regio ja tegi eh, tööhõive vahel selles küsimuses, sest et me arvame, et sotsiaalfondi investeeringud peavad minema inimestele, mitte majade renoveerimisele. Eh, eh, sel, selle rahaga tuleb luua töökohti ja teavitada inimesi. tänu ja veel üks lisaküsimus suur tänu, härra president, volinik, küsiksin teie käest eh, ühe praktilise küsimuse. Kreekas, minu kodumaal ja ka teistes maades, kuna eh, tegemist eh, on nüüd kokkuhoiuprogrammidega, siis hoitakse kokku sotsiaalküsikulutuste pealt ning eh, hoolekandeasutused suletakse, eh, rahasid tõmmatakse maha. mina olen näinud, kuidas see Kreekas toimub eh, näiteks viiskümmend puuetega last jäid omapäi, sellepärast et lihtsalt kõik rahad võeti ära. mis siis saab? kas siis Euroopa Sotsiaalfond annab nüüd raha nende ülalpidamiseks või? on selge, et sotsiaalpoliitika vallas vastutab tegude eest liikmesriik, liikmesriik vastutab oma sotsiaalhooldekande eest, sotsiaalkindlustuse eest, nemad peavad eh, töötama välja eh, kõik teenistused, teenused, eh, mida pakutakse pikaajaliselt inimestest hoolitsemiseks loomulikult ei saa komisjon vahele segada. me võime ainult e, sundida valitsust tegutsema e, teatud suunas ja kasutama selleks väga üldiseid meetodeid. sotsiaalfond ja ka muid vahendeid saab kasutada selleks, et koolitada inimesi, kes teiste eest hoolitsevad, et nad pakuksid paremat paremat mm, teenust, aga kas mingi hooldekodu või lastekodu jääb või ei jää, see ei sõltu enam meist. suur tänu, et te täna esinesite meie ees, ütleb äh, härra president. ja järgmine küsimus on eh, härra Potočnikule. see on küsimus number kakskümmend üks ja selle on esitanud härra Davis. kui te olete valmis, härra Potočnik, on teil sõna? suur aitäh teile, president, lugupeetud Euroopa, Euroopa Parlamendi liikmed ja lugupeetud härra Davis Teie küsimus tõstatab tähtsa küsimuse, milleks on Euroopa Liidu diplomaania, diplomaatia jätkusuutlikkus rahvusvahelistes foorumites, võttes arvesse seda, kui kahetsusväärsed ja pettumust valmistavad on tulemused, mis me saavutasime Kopenhaagenis ja Dohas, viimases äh, arutati siis ohustatud liikide edasist saatust. loomulikult me võime sellest nii mõndagi õppida võttes arvesse ka Lissaboni lepingu asjakohaseid sätteid. kuid selleks, et saavutada nüüd teatud tasakaal tuleviku tarbeks, on minu meelest täna vaja aru saada, miks lõppesid need kohtumised nii, nagu nad lõppesid ja siin on põhjuseid mitu ja neid põhjuseid tuleb analüüsida ükshaaval. see ei ole lihtne ja ei ole lihtne jõuda ühisele arusaamisele kui kohal on kakskümmend seitse liikmesriiki, äh, nende esindajad, kes esindavad viitsadat miljonit äh, inimest küsimustes, millel on tegelikult otsene mõju äh, liikmesriikide majandusele ja keskkonnale. tegelikult aga on Euroopa Liit siiski suutnud leida mingisuguse ühisjoone ja ähm, teostanud ka tegevusi koos oma rahvusvaheliste partneritega. Euroopa Liidu seisuk koht oli selge juba kuus kuud enne kohtumist ja Euroopa Liit ja liikmesriikide delegatsioonid on teinud mitmeid ettepanekuid näiteks haide ja tiigrite kohta ning nii enne kui pärast COP-i kohtumist on neid programme ka rakendatud. kuid kahjuks ei ole kõiki tingimusi täidetud ja üldisemalt võiksime öelda, et komisjoni arvates on Euroopa Liidul kindlasti võimalik äh, toimida tõhusamalt äh, siis, kui ta on nende konventsioonide täie, täieõiguslik liige ning seetõttu püüab komisjon, komisjon äh, veenda neid kolmandaid riike, kes veel ei ole ratifitseerinud CITES-i seda lisaprotokolli, mis lubaks Euroopa Liidul liituda, seda ratifitseerida Euroopa Liit on pidanud maha ka sisemise debati, mis on seotud Kopenhaageni konverentsi läbikukkumisega ning pärast seda on Euroopa Liit oluliselt tõhustanud oma diplomaatilist koostööd äh, teiste osalistega mujal maailmas. ning enne Kopenhaagenit äh, püüdi kohandada seisukohti ning pärast Kopenhaagenit kasutati troika meetodit ning rohkem kui nelikümmend riiki on osa võtnud nendest troika missioonidest, mis järgnesid Kopenhaagenile. ja lisaks sellele on Euroopa Liit erinevate kahepoolsete kohtumiste jooksul oma seisukohti seletanud. kui me vaatame, millised on Kopenhaageni ja Doha kohtumiste näited, mida seal tehti, siis on selge, et Lissaboni lepingu üks eesmärke on tugevdada Euroopa Liidu häält kogu maailmas. Euroopa Liidu rakendamine, Euroopa Liidu Lissaboni lepingu rakendamine aitab kaasa ka rahvusvahelise keskkonnaalase koostöö paremale tegemisele ning Lissaboni leping annab Euroopa Liidule võimaluse Euroopa Liitu paremini esindada. kui nõukogu arvab, et liit peaks osa võtma erinevate rahvusvaheliste lepingute arutamisest, siis nõukogu teeb liidule, siis vabandust, Lissaboni leping teeb nõukogule ülesandeks nendes läbirääkimistes osaleda. Euroopa Parlament peab muidugi olema sellesse töösse täielikult kaasatud kõikides etappides. komisjon arutab praegu liikmesriikidega ja nõukoguga, kuidas seda raamistikku rakendada ning ta, komisjon on väga jõuline, ta nõuab jõuliselt, et Lissaboni lepingu rakendamine äh, peab tooma kaasa suurema ühtsuse ja suurema sidususe ja Euroopa Liidule tugevama positsiooni rahvusvahelistel läbirääkimistel. kui me tõlgendame Lissaboni lepingut kuidagi teisiti, siis tegelikult me nõrgendame Euroopa Liidu positsiooni rahvusvahelisel areenil ja selleks Lissaboni lepingut kindlasti ei koostatud. me räägime siin Euroopa Liidu tulevikust sellest, kui tõhus ta olla saab globaalses, globaalsetel keskkonnaalastel läbirääkimistel ning nõukogu arvestab sellega, et parlament äh, teda kindlasti toetab, aitäh. aitäh ja sõna saab härra Davis. lugupeetud volinik, ma jagan loomulikult teie eesmärke ja ma toetan komisjoni võitluses nõukoguga, aga kui me vaatame näiteks CITES-i konventsiooni, siis jaapanlased käisid saatkonnast saatkonnast saatkonda kaasas kullakotid, teie ütlete, et see on nii-öelda missioonitöö. kui me püüame Euroopa Liidu diplomaatilist suutlikkust äh, parandada, siis mida selleks on tehtud, kas te olete kohtunud äh, Cathy Ashtoniga ja temaga arutanud Euroopa välistalitust, seda, kuidas see saaks paremini teenida komisjoni, et äh, tõesti saavutataks kõik need eesmärgid, aitäh! selle spetsiifilis-, selles spetsiifilises küsimuses ma ei ole kohtunud proua Ashtoniga, aga on siiski selge, et CETES-i kontekstis, eriti mis puudutab siniuimelist, siniuimelist tuunikala, on, on, oleme me äh, neid asju arutanud ja ma arvan, et komisjoni seisukoht võeti vastu ning nõukogu on jõudnud nii kaugele, et küsimus on Koreperis ja kui ma ka oleksin soovinud Cathy Ashtoniga kohtuda, oleks selleks olnud juba liiga hilja. kuid te ütlete väga õigesti, et see on meie ühine töö ja et me peame tulevikus ehk paremini ära kasutama ka selleks ajaks loodetavasti toimivat Euroopa välisteenistust. aitäh! ja nüüd me läheme küsimuse number kakskümmend kaks juurde, mille on, mille on esitanud härra Jorgensen koos hoo, proua Hooliga ja neid käsitleme koos. suur tänu, lugupeetud eesistuja eh, härra Jörgensen, komisjon on teadlik erinevatest uuringutest, mis puudutavad erinevate kemikaalide koostoimet eriti kahe tuhande üheksanda aastal avaldasid äh, Taani uurijad erinevate uuringute tulemused, mis äh, kajastasid äh, kumulatiivset ähm, mõju hormoonidele, ähm, eriti lastele. sellega seoses kahe tuhande üheksanda aasta detsembris võeti vastu otsused ja äh, praegune küsimus puudutab seda, kuidas äh, seda, selle küsimusega äh, tegeleda ja kuidas tegeleda üldse kemikaalide kumulatiivse mõjuga. selle osas on komisjon hiljuti pannud välja oma raporti, hiljuti eh, kaheaastasest uuringust ja praegu eh, konsulteeritakse huvigruppidega selle raporti osas eh, ja arutatakse seda, milline teadusuuringute komisjoni seisukoht on ja millised on tarbijate seisukohad selles küsimuses. see Äh, konsultatsiooniprotsess lõpeb sellega, et äh, antakse hinnang, kas äh, praegune ühenduse seadusandlus, sealhulgas ka REACH, hindab õiglaselt erinevaid kemikaale, nende koosmõju ja vastavalt sellele koostatakse siis juhised ja hinnangu meetodid tuhande üheksasaja üheksakümnendast aastast alates oleme me ühenduse teadusuuringute eelarve eh, kaudu püüdnud eh, välja selgitada, kuidas mõjutab endokriinset süsteeme eh, kemikaalide koosmõju ja see peab omakorda ka kaasa tooma tagajärgi kemikaalid mõte seadusandlusele nagu REACH-ile ja muule. samuti on komisjon aidanud kaasa sellele, et välja selgitada, milliseid tagajärgi on endokriinsetele süsteemidele kemikaalide koosmõjul. ja mis puudutab testimisstrateegiaid ja äh, tuleb välja selgitada, millised kemikaalid mõjutavad endokriinseid süsteemse. selle äh, aast-, järgmise aasta lõpus viiakse uuringud äh, lõpuni ja äh, selle põhjal viiakse sisse ka muudatused olemasolevasse Euroopa Liidu saadusandlusesse, sealhulgas ka REACH-i. ehk komisjon on teadlik ähm, teie poolt tõstatatud küsimuste eh, tõsidusest. Eh, see ei ole lihtne küsimus, sest meil ei ole piisavalt veel andmeid ja tegemist on kompleksse küsimusega, mis kindlasti väärib meie tähelepanu ja edasist tegutsemist. suur aitäh! esimene täiendav küsimus härra Jörgensenilt suur aitäh, volinik, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal avaldate te äh, raporti selles osas, kuidas äh, seadusandlust peaks muuta. praegune seadusandlus ei ava, ei arvesta kõiki neid ohtlikke aineid sisesekretsioonisüsteemile, meil on küll olemas äh, REACH, aga seal äh, ei ole hormoone mõjutavaid ehm, kahjulikke aineid arvestatud. REACH arvestab põhiliselt seda, et eh, peamiselt eh, tuleks kaitsta kahte kõige haavatavat gruppi ehk lapsi ja rasedaid naisi, aga ka teised seadused peavad et eh, selle kokteili määruse osas võtma oma kindla seisukoha. härra Potočnik, nagu ma ütlesin, on tegelik probleem selles valdkonnas eh, see, et meil ei ole usaldusväärseid teadusuuringuid ja me oleme ka alus eh, lepingutega seotud nii-öelda eh, ennetavate meetmete osas ja endiselt me oleme huvitatud sellest, et sead, saada usaldusväärseid teaduslikke andmeid selles küsimuses ja see lähenemine alates üheksakümne üheksandast aastast, kui sellega tegelema hakati, on meil ühenduse siseselt läbi viidud nelikümmend kaheksa teadusuuringut, kuid kui ma seda küsimust eile oma kolleegidega arutasin, et koguda informatsiooni, siis nende peamine sõnum oli see, et meil konkreetsete meetmete jaoks napib endiselt informatsiooni, kuid ma luban, et ma tulevikus aktiivselt selle küsimusega tegelen. Now, now, Mrs Hall, your supplementary proua Hall, teie täiendav küsimus, palun. Äh, aitäh. Äh, tänan, volinik, teie vastuse eest, aga ma olen siiski väga häiritud, sellepärast et kolmteist aastat on sellega tegeldud, nelikümmend kaheksa teadusuuringut on läbi viidud ja on teatud elanikkonna osad nagu sündimata lapsed, kes on tõesti väga haavatavad nende kemikaalide poolt ja muutused eh, on pöördumatud ehk inimesi mõjutatakse juba enne nende sündi. Eh, öelge mulle palun, mis takistab komisjoni eh, välja käimast neid kemikaalide nimesid, mida tuleks ka REACH-i raames piirata? volinik, palun. ma võiksin jällegi korrata oma vastust. tõsiasi on see, et kui me räägime ettevaatusabinõudest, siis äh, on väga oluline, et me omaksime piisavalt andmeid. ja me oleme küll algatanud teadusuuringu, aga see pole see uuring, mille kaudu me saaksime kumulatiivselt kõik andmed kokku koguda äh, Euroopa Liidu teadusuuringute programmide osas. me oleme huvitatud globaalselt kõigi teadmiste kokkukogumisest, see on meie eesmärk, aga ma täiesti mõistan seda, et te olete häiritud ma olen ise selles valdkonnas tööd teinud umbes pool aastat ja olen nõus, et kõigi nende küsimustega, mida te palute, tuleb meil tõhusalt tulevikus tööd teha. ja nüüd järgmine täiendav küsimus proua Eekilt. suur tänu. praegused äh, regulatsioonid äh, toidu kontaktimaterjalide osas on sellised, et seal on üks aine nimetusega ei, mis võib ka ähm, sattuda inimorganismi äh, milline äh, see äh, Euroopa Liidu toiduagentuuri seisukoht selle äh, süsfenooli osas. see on näiteks pudelites ja muudes pakendites. volinik, palun. Which... nagu kogu äh, teadusmaterjal, mis meil praegu on kasutada, nii ka selle konkreetse aine kohta käiv teaduslik äh, materjal võetakse tulevikus seadusandluses arvesse. järk-järgult me täiendame oma teadmisi äh, selles valdkonnas, probleem on tõsine ja kui meil tekib kindel teadmine, siis ma võin teile kinnitada, et me ka reageerime. suur tänu, härra Potočnik ja nüüd liigume me edasi küsimuse number kakskümmend neli juurde. Sean Kelly küsimus, praegu teda siin ei ole, kas keegi tema asemel sooviks äh, küsida? Okay. Not... Äh, küsimus kakskümmend neli vastajaks on härra Potočnik. puudutab üleujutuste direktiivi rakendamist. E, üleujutused, lugupeetud parlamendisaadikud. ma näen, et härra Keli jõudis ka kohale. E, härra Keli e, kahe tuhande seitsmendal aastal võeti vastu üleujutuste direktiiv, selle rakendamine on praegu käimas ja möödunud kuu üleujutused tuletavad meile meelde, kuivõrd ohtlikud on üleujutused, et me peame olema nendeks valmis. see direktiiv nõuab, et kõik liikmesriigid kasutaksid meetmeid, et vähendada üleujutuste riski kõigepealt peavad olema hõlmatud nende plaanidega eh, avalikkuse esindajad ja tuleb hallata veeteid. esimesed kaks rakendustähtaega on mööda läinud. kõigepealt õiguslik ülevõtmine eh, pidi toimuma novembriks kaks tuhat üheksa. Eh, praeguseks hetkeks on sellest ajast kinni pidanud üheksateist liikmesriiki, kaasa arvatud Iirimaa ja eh, viis liikmesriiki on praegu teatanud, et nad on võtnud eh, selle direktiivi üle osaliselt. komisjon kavatseb nende suhtes rakendada eh, rikkumismenetlust administratiivmeetmete puhul on tähtajaks kahekümne kuues juuni sel aastal. kakskümmend kuus liikmesriiki, selle hulgas ka Iirimaa, on teatanud, et nad on seda teinud ning praegu komisjon kontrollib, kas tõesti kõik on tehtud, kas haldusüksused, geograafilised haldusüksused vastavad ehm, direktiivile aga tegemata on veel üht ja teist üle Euroopa. kõigepealt tuleb läbi viia eh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal riski hindamine üleujutuste osas ning eh, määrata kindlaks need valdkonnad, kus üleujutused võivad suure tõenäosusega eh, juhtuda. kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks tuleb eh, koostada kaardid riskide kohta ja eh, kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks peavad olema valmis esimesed üleujutushaldusplaanid. Nende plaanide koostamisel peab pidama nõu avalikkusega, eh, enne kui need plaanid vastu võetakse. rääkides Iirimaast, siis rakendamine on läinud väga hästi ning me Äh, arvame, et Irma võtab direktiivi osa üle õigel ajal. Iirimaa on teatanud, et direktiiv on üle võetud nende seadusandlusesse, et paigas on eh, haldusmeetmed eh,. toimub eh, ka eh, pilootprojekt kus, millest esimene osa puudutab Dublinit. Iirimaa on olnud ka aktiivne Euroopa tasemel ning on liikmesriikide vahel edendanud infovahetust erinevatest, eh, erinevate eh, valdkondade puhul. Eh, näiteks nad on vahetanud informatsiooni kiirüleujutuste osas ja ka teistel teemadel. nüüd meil on kolm lisaküsimust sellepärast, et siis me saame veel kahe, kahte küsimust eh, käsitleda eh, enne sessiooni lõppu. kas te soovite esitada härra Keeli lisaküsimuse, jah? teen lühidalt. kõigepealt aitäh, härra Potočnik, sellise eh, põhjaliku ja detailse vastuse eest. üks lisaküsimus minu poolt. aga kui tegemist on maadega, kes ei pea, ei ole pidanud kinni tähtaegadest, kas siis saaksid nad kasutada solidaarsusfondi, kui tõepoolest juhtub üle, ei, üleujutus? suur tänu. härra Mitchell ähm, ma e, kuulsin, mida räägiti e, kiirüleujutustest ja informatsiooni vahetusest ja e, väikesed jõed võivad põhjustada tohutuid kahjusi. mina elan niisuguses piirkonnas, kus see võib juhtuda. kas oleks võimalik tagada seda, et kõik, mis on et kõik veevooluteed oleksid vabad, et ei, nad ei oleks täis rämpsu. ja nüüd kolmas küsimus härra Tikault. E, suur tänu. üleujutused ja riskid, mis on sellega seotud, nõuavad piiriüleseid lahendusi ja loomulikult ka investeeringud on piiriülesed sest et üleujutused ei tunne piire. kas komisjon eh, kavatseb koostada eh, mingeid investeerimiskavu, mis puudutab veeteid? peab olema ka ühine lähenemine eh, keskkonna seisukohast, tuleb arvestada ka merelisi aspekte erinevates regioonides. ma ütlesin, et Äh, kolm lisaküsimust on võimalik, aga nüüd esitab küsimuse härra Higins. üleujutused hävitasid äh, väga palju kodusid Iirimaal. kõige suurem probleem Iirimaal oli selles, et äh, maja pidamised ise olid väga hooletud, maju ehitati sellistesse piirkondadesse, kus üleujutused juhtuvad regulaarselt. palun, kas eh, võiks teha nüüd lühidalt, sellepärast et homme toimub meil arutelu üleujutuste teemal kõigepealt, mis puudutab rahastamist, seda nimetasid mitmed, siis on kaks võimalust. üks on eh, eh, preventsioon ja teine on siis ühtekuuluvusfondi ja seal me saame kasutada ühtekuuluvusfondi eh, ja selle alusel teha mitmesuguseid tegevusi, aga kui nüüd juba õnnetus on juhtunud, siis tuleb vaadata ka teisi võimalusi, mida siin nimetati. kõigepealt Euroopa Solidaarsusfondi. Euroopa Solidaarsusfondil on väga selged juhised, kuidas seda rakendatakse, milline on kahju ja nii edasi. nüüd, mis puudutab Iiri eh, taotlust, siis eh, taotluse summa oli liiga väike, aga praegusel hetkel siiski komisjon vaatab läbi seda eh, avaldust, sellepärast et solidaarsusfondi jaoks oli liiga vähe küsitud raha. kui nüüd tõepoolest kui nüüd tõepoolest komisjon Ehm, otsustab, et ikkagi erandkorras saab anda raha, siis tõepoolest eh, seda ka tehakse, aga me ei tohi ajada segamini kahte asja, üks on siis ennetamine ja teine eh, on siis eh, kompensatsioon, kui midagi on juba juhtunud. nüüd rääkida, nüüd räägime parima kogemuse vahetamisest. oluline on see, et kõik plaanid koostataks õigesti ning eh, me käsitleme seda piiriülest aspekti just eh, eh, veedirektiivis, sellepärast et sellega püüakse luua niisugune mehhanism, millega liikmesriigid omavahel koostööd teevad ja leiavad piiriüleseid lahendusi. nüüd te, ütleksin lõpuks, et kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks me tahaksime tulla välja eh, niisuguse mm, mudeliga, kuidas hallata eh, veekogusid ning eh, selles os-, siis me käsitleme seal ka üleujutusi ja põuda. suur tänu, nagu ma ütlesin, et üleujutus on meie homne teema, aga nüüd läheme edasi kahekümne viienda küsimuse juurde. ja härra Potošnik jälle vastab sellele ja küsimuse esitaja proua Marko Naite Mikule Niene. suur aitäh! tõepoolest, keskkonnamõju hindamise direktiivi läbivaatamisel on olnud vaja koguda ka keskkonnaalast informatsiooni ja anda seda edasi erinevatele asutustele, kuid see ei ole kaasa toonud äh, mingisugust erapoolikust, kuna selles direktiivis on ka kaitseklauslid äh, erinevate keskkonnaprojektide jaoks ning äh, sellised klauslid on näiteks äh, miinimuminfo all, miinimuminfo, mida tuleb anda keskkonnamõju hindamise raportis ja seda nõuab EA direktiiv ja teiseks leiame me kaitseklauslid ka sealt, kus loetletakse erinevad pädevad asutused. tõesti igasugune informatsioon, mida projekti arendaja valdab, äh, tuleb edasi anda ka võimudele ning äh, avalikkusele. ja see info peab olema täpne ja selle täpsust saab kontrollida ükskõik millises äh, asjaajamise faasis, enne kui tehakse lõplik otsus ja see tähendab seda, et pädevad keskkonnaasutused võivad kasutada omaenda volitusi selleks, et tagada info korrektne menetlemine ning vabaühendused ja teised huvitatud osalised võivad kahtluse alla seada ka kogu keskkonnahinnangu, öelda, et andmed ei kajasta tegelikkust ja sageli seda ka tehakse, või öelda, et andmed ei vasta EA sätetele. ning see, kas projekti arendajale lõpuks antakse või ei anta luba, peab sõltuma ka sellest, millised on konsultatsiooni tulemused ja milline on saadud informatsioon ning äh, samuti tuleb siis ära näidata põhjused, äh, miks ja kuidas on kogutud just need andmed. ja selline informatsioon tuleb alati esitada ka avalikkusele, kuid äh, tõele au andes on teie ähm, küsimus siiski väga asjakohane, sest vastav direktiiv on olemas juba kakskümmend aastat, kuid ikkagi, kakskümmend viis aastat, kuid ikkagi on olemas valdkondi, kus seda ei täideta ja seetõttu tuleks see direktiiv läbi vaadata. mina kavatsen esitada uue teksti, mis veelgi parandab keskkonnakaitset võtab arvesse kliimamuutusi, energiat, bioloogilist mitmekesisust ning äh, hõlmab äh, ka Euroopa Kohtu pretsedendiõigust ning harmoneerib ja lihtsustab äh, olemasolevat menetluskorda nii palju, kui see on võimalik. selles kontekstis on kõige tähtsam loomulikult keskkonnahinnangu kvaliteet ja seda kvaliteeti võib tublisti tõsta. ühest küljest on EA dokumentide kvaliteet selline, et seda võiks äh, tõsta ja teisest küljest äh, võiks tugevdada ka EA enda menetlust. minu talitused on juba asunud äh, direktiivi uuesti läbi vaatama ning juuni lõpus toimub laiaulatuslik konsultatsiooniprotsess sidusrühmade ja teiste huvilistega ning ka teil on võimalik seal osaleda ja oma seisukohti avaldada kui meil on olemas kõik asjakohased teab, kogu asjakohane teabe, teave, siis vaatab komisjon selle läbi, et parandada keskkonnamõju hindamise direktiivi ja muuhulgas tagada keskkonnahinnangute sõltumatus. kõik komisjoni ettepanekud vaadatakse läbi ka õigusloomelise mõju seisukohast ja ma ei saa teile praegu veel öelda, mis kuupäeval komisjoni ettepanek tuleb, kuid ma kavatsen kindlasti selle ettepaneku esitada oma mandaadi jooksul, parem hiljem kui varem, aga tuleb tunnistada, et enne kui ma seda teha saan, tuleb teha veel palju tööd aitäh! suur aitäh ka teile, härra volinik. üks tõlk on andnud märku, mulle tundub, on andnud märku sellest, et ähm, te räägite liiga kiiresti. meil tuleb täna veel tööd teha, aga tõlgid peavad siin veel kaua olema aga võtame siis arvesse, et kõige tähtsam on see, mida me loeme äh, Euroopa Ühenduste teatajast. ja nüüd on äh, sõna proua Marku Naitel lisaküsimuseks. suur aitäh teile, härra volinik, vastuse eest. probleem, mida me siin käsitleme, on tähtis nii liikmesriikidele kui teistele. ta on tähtis sellepärast, et äh, projekte kirjutatakse ju kogu aeg ja ta on tähtis äh, kohalikule tasandile, kuid ta on tähtis ka rahvusvaheliselt, näiteks energiainfrastruktuuride projektide puhul, kui me näiteks mõtleme Nord Streamile ähm, Läänemeres. ja te ütlesite, et ühiskond peab olema alati protsessi kaasatud ja et tuleb arvestada sellega, mida soovib ühiskond ja mille üle tunneb muret ühiskond, kuid seni ei ole mitte keegi tundnud huvi selle vastu, mida on öelnud sõltumatud teadlased. sõltumatud teadlased on juba ammu rääkinud, et me peame äh, looma sõltumatu ja e teie arvates, kas komisjon teie arvates peab seda olukorda liikmesriikides paremini kontrollima? või on ka komisjonil endal õigus olla sellesse protsessi hõlmatud? Teil on vastuseks sõna. Te osutate õiges suunas. kui projektil või investeeringul ei ole piiriülest mõju, siis on alati üsna selge, kuidas tööd tuleks teha ja harva satutakse vastuollu lähimuspõhimõttega ja siin mul ei ole midagi lisada kui kõik toimub läbipaistvalt, kui igaühel on õigus avaldada oma arvamust, mida taheti teha ka siis, kui kahe tuhande kolmandal aastal EIA direktiivi tehti muudatusettepanekuid. seda vaadeldi koos Orhusi konventsiooniga. kui kõik see on täidetud, siis liigutaksegi selles suunas, mida mainisite teie, kuid asjad on keerulisemad, kui me räägime piiriülestest küsimustest piiriüleste projektide puhul nõutakse praegu olemasoleva direktiiviga, et toimuksid läbirääkimised või vähemalt infovahetus kõigiga, kellesse see projekt puutub. seda tuleks teha tegelikult juba sellepärast, et on olemas ESPO konventsioon, kuid Euroopa Liidu liikmesriikide tähenduses on muidugi vaja arvestada ka keskkonnamõju ehk EIA hindamise direktiiviga. komisjon, komisjonil on menetluslik roll. komisjon peab äh, kontrollima, et kõik vajalikud menetlused on täidetud ja kui need on täidetud, siis see tähendaks seda, et keskkonnamõju hinnang on sõltumatu, et selle on teinud sõltumatu agentuur, et seda on kontrollitud et seda on vaadanud ka liikmesriikide asutused. ja seda peaksime me suutma tagada. kui me siia sisse toome EIA kontseptsiooni, siis toome sisse kaks tähtsat elementi. üks neist on see, et absoluutselt alati tuleks investeeringute tegemisel ta-, mõelda võimalikule keskkonnamõjule ja teiseks see, et alati tuleb konsulteerida ka avalikkusega selleks, et protsess oleks läbipaistev. nagu ma ütlesin, te räägite väga õigesti ja need asjad, millest te rääkisite, neid käsitletakse ka tulevases direktiivis, kuid praegu ei oska ma kahjuks öelda täpsemalt, milliseks tekst kujuneb, sest nagu ma ütlesin, arutelud alles käivad. aitäh! suur aitäh ka teile! härra Semka soovib esitada teist lisaküsimust, aga ma ei luba seda teile, sest te olete täna juba saanud ühe lisaküsimuse esitada ja meil on kiire. kolleegid, me kuulame nüüd ära viimase küsimuse ja pärast seda me lõpetame infotunni. ma palun vabandust kõigi käest, kes soovisid härra volinik Barnieri kuulata, aga aga me ei saa seda teha, sest pool üheksa tuleb lõpetada, kell üheksa me jätkame ja tõlgid ei saa muidu vahepeal üldse puhata. ma olen harjunud sellise reaktsiooniga. kuid me, ma ütlesin, mismoodi me peame edasi töötama ja seda ei saa muuta kõigepealt prouad. proua Harkins, siis proua Ladford. proua Harkins president, ma teen lühidalt. ma tahtsin lihtsalt küsida, miks te olete otsustanud, et ühe voliniku puhul lubate viis lisaküsimust, teisele ainult ühe. mis on põhjus? võiks ju olla mõistlik, et igaühelt küsime kaks-kolm lisaküsimust, miks te tegite sellise otsuse? sest sellises järjekorras need küsimused esitati, proua Ladford But <laughs> ah, it's okay now uh.... aga härra volinik Tali, kas temalt ei kuule me siis mitte midagi, mis mõttega me selle komisjoni infotunni siis teeme, milleks me kutsume siia volinikud? mulle tundub, et küsimuste tundi ei juhita eriti hästi, kui üks volinik ei saa üldse sõna. tegelikult on selliseid volinikke kaks. kas keegi soovib veel midagi küsida? palun uh,. president. palun teil anda aru juhatusele, mina olen IMCO esimees. kaks tähtsamat volinikku, kes on seotud IMCO-ga, ei ole saanud täna vastata küsimustele. kui te teadsite juba küsimuste tunni alguses, et nii läheb ja on ju selge, et te teadsite te teadsite, et aeg on nii piiratud, siis esiteks ei olnud üldse vaja võtta neid kahte üldist küsimust, mis ei olnud kellelegi konkreetsele suunatud. Euroopa Parlamendi liikmed esitavad volinikele konkreetseid küsimusi, sest need inimesed on siin kohal. oleksime võinud kohe minna selliste küsimusteni. ja kui niimoodi veel juhtub, siis tuleb muuta kodukorda. teiseks, oli ju teada, kui palju aega meil on ja sellisel juhul oleks võinud küsimused volinike vahel ära jagada, sest volinikud nägid vaeva ja tulid kohale, neil oli viisakust tulla kohale. on häbiväärne, et meie suhtume niimoodi kahte nendest volinikest, kes on siia tulnud. ma nõuan, et teie, president, annaksite juhatusele aru siin toimunust ja väljendaksite ka meie tugevat, tugevat rahulolematust sellega, kui õudselt on korraldatud tänaõhtune töö igas kojas on küsimuste aeg midagi sellist, kus kõiki küsimusi ei jõuta esitada, nii juhtub igal pool, nii juhtus ka täna ja palun. Eh, aitäh. aitäh, president. ka mina lisan oma hääle nendele kriitikanooltele, mida siin on lastud lendu sest kõik see toimub nii mitteratsionaalselt. tegemist on nii tähtsate küsimustega. me räägime, me rääkisime enne parlamentaarsest järelevalvest. tasakaal tuleb paika saada. mõnikord on vastus väga põhjalik, väga pikk ja väga täielik mõnikord mitte, aga me peame üles näitama austust ka volinik Barnieri vastu ja üldse igasuguse volinik, igasuguste volinike vastu, kes on siia tulnud, et meie küsimustele vastata. võib-olla tuleks, äh, võib-olla tuleks aru saada, et tähtis pole mitte ainult parlamentaarne demokraatia, vaid ka reeglitest kinnipidamine, ma ei kritiseeri kedagi konkreetset ega parlamenti üldiselt, aga, aga me ei alustanud õigeaegselt, sest komisjon ei olnud kohal ja liikmed ei olnud kohal, see on üks põhjuseid miks me oleme selles olukorras? härra Vossalt. härra president mina olen üheksakümne neljandast aastast, eh, üheksakümne neljandast aastast alates eh, võtnud osa kõikidest eh, küsimustele vastamise perioodidest, aga niisugust skandaali pole veel mitte kunagi olnud. härra Barroso on praegu minu fraktsioonis, ma tulin siia selleks, et nelikümmend viis minutit oodata ja ma ei saanud teda kuulata, mind oleks ju võinud keegi informeerida sellest tõepoolest niisuguse menetlusega. ma ei saa leppida küsimuste aega, ei tohi vähendada, sest et see on äärmiselt oluline, see on parlamendi kõige olulisem eh, funktsioon, me ei ole mitte hääletusmasinad, vaid eh, Eh, me oleme siin selleks, et saada vastused oma küsimustele, niisugune on ka Briti valits-, eh, parlamendi traditsioon, sealt me võtsime selle üles. Eh, suur tänu, meil on aeg lõppemas ja nüüd veel üks kommentaar. Mr. Pajotli, you have the floor. E, sõna on e, härra Potošnikul, kes vastab linnukaitse ja looduslike elupaikade direktiivi kohta esitatud küsimusele. E, linnustiku kaitse ja looduspai-, looduslike elupaikade direktiiv on äärmiselt oluline selleks, et tagada looduslikku mitmekesisust. uus seadusandlus paneb paika e, uued reeglid. Natura e, võrgustik on üks kõige suuremaid süsteeme, e, mis kaitseb loodust terves maailmas. see on Euroopa Liidu keskkonnapoliitika kõige suuremaks saavutuseks ja see on ka üks prioriteete ka e, nõukogus e, öeldi märtsikuus, et ähm, e, loodusliku mitmekesisuse aluseks on just niisugused võrgustikud. praegusel hetkel oleme me seadusandluse rakendamise kriitilises faasis Natura kahe tuhande alade määramine on lõppemas Euroopas ja nüüd on vaja tagada, et Noora kaks tuhat võrgustik saaks ka piisavalt rahastatud ja et seda juhitaks korralikult. uus looduslike elupaikade direktiiv on äh, paindlik vahend, mis äh, võimaldab äh, metsandust, kalandust ja arendada ning tagab selle, et arendusprojektid ei kahjusta loodust Eh, siin tuuakse välja ka need alad, kus ei tohi olla inimtegevust. Need alad on kujunenud niimoodi, et inimtegevust ei ole nendes paikades eh, pikka aega olnud. Natura ei tähenda seda, et eh, kogu e-, majandustegevus lakkab, vastupidi, siin on näide, näiteks, näiteks Antwerpeni äh, Antwerpeni sadam, kus toimub nii looduskaitse kui aktiivne eh, eh, majandustegevus. oluline on, et kõik osapooled eh, oleksid hõlmatud sellise tegevusega. kahe tuhande kümnendaks aastaks ei ole täidetud Ehm, loodusliku mitmekesisuse eesmärke ja nüüd on vaja välja selgitada, mikspärast see ei ole juhtunud. me peame kaaluma, mis osas meie seadusandlus on olnud tõhus eh, loodusliku mitmekesisuse tagamisel, mis osas mitte. lisaküsimus, teen hästi lühidalt. Eh, ma kuulsin eh, vastust, mis tõesti mind rahutas rahuldas, kuid keskkonnakaitsjad arvavad, et tõepoolest tegemist on heade direktiividega ja seda eh, loodavad ka majanduses osalejad. Eh, tõepoolest, seda on hea kuulda, eh, seda on hea kuulda ka minul ja kõikidel inimestel, ütleb president ja lõpetab istungi